Right, good morning, ladies. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad. Äh, selle saali akustika ei ole siin hetkel just kõige parem või kuidas teile tundub? Good morning, ladies and gentlemen hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid. me oleme juba kõik aru saanud, et selle saali akustika ei ole just kõige parem ja seetõttu ma väga paluksin, et väga olulisi arutelusid jätkaksite ainult saalist väljaspool, et me saaksime oma koosolekuga algust teha ma tahaksin Ahveti ja Ahko ühiskohtumise avada päevakorra äh, punkti number üks juurde jõuame kohe päevakorra kinnitame, kinnitamine viieteistkümnendast Äh, detsembrist äh, kommentaare ei ole. Äh, nüüd päevakorra kinnitamine tänase koosoleku kontekstis kellelgi kommentaare ei ole, siis läheme edasi päevakorrapunkt number kolm, milleks on ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika põhiseaduslik õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused. me leppisime kokku, et mina viin läbi mõlema komisjoni nimel selle hääletuse. kas on keegi, kes soovib midagi öelda? härra Fleckenstein. jaa, suur aitäh äh, äh, mina võtan oma suulise muudatusettepaneku tagasi saja üheksakümne kuue osas äh, ja mulle öeldi, et see tuleb enne hääletuse algust äh, välja öelda. suur aitäh, härra Fleckenstein, teile selle info eest. tema tahab oma suulise äh, muudatusettepaneku sada üheksakümmend kuus tagasi võtta. mina tahtsin anda sõna AFCO aseesimehele ka. kas härra Silva Pereira on kohal? ja siin te oletegi. tere tulemast. kas te sooviksite ka kolleegidele midagi öelda? palun, teil on sõna suur aitäh, ma väga vabandan, et ma veidi hiljaks jäin. tahaksin tervitada teid kõiki ja öelda, kui oluline see teema on me kõik teame, millised on väljakutsed, mille ees Euroopa Liit praegusel hetkel on, eriti just selles valdkonnas. ja mul on väga hea võimalus teiega siin täna koos äh, olla ning langetada koos otsuseid selles osas, mis puudutab Euroopa Liitu tulevikku selles valdkonnas. suur-suur aitäh ja sõna on taas sul, kallis kolleeg. suur aitäh, kaasesimees, ma tahaksin omalt poolt ka äh, väljendada tänu äh, nii äh, raportööridele kui komisjonidele väga hea tehtud töö eest, kas raportöörid Mihhail Kaaler, Esteban Gonzalez Pons tahavad ka midagi öelda, tundub, et mitte. kui te nüüd kõik nõus olete, siis alustage varemgi hääletusega. me tahame kell üheksa nelikümmend viis hääletusega lõpetada, mis tähendab seda, et meil on kolmkümmend viis minutit aega selleks, et vägagi keskendunult hääletada. kompromissettepanek seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud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 küsib härra esimees. hääletamine on alanud. mulle öeldakse, et tegemist on ID veaga. ja tundub, et selleks on rohkem nutikust vaja. igal juhul hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud, kuuskümmend kolm kolleegi hääletas. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletut, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja liigume nüüd edasi järgmiseks on meil kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kontrollime, kompromiss üheksa läheb hääletusele. hääletamine on nüüd lõppenud. suure enamusega vastu võetud. edasi, kompromiss üheksa võeti vastu, nüüd asume hääletama sada seitsekümmend, sada seitsekümmend üks, sada seitsekümmend kaks, sada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend üheksa ja sada kaheksakümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. tulemus ei olnud mulle selge päris. hääletamine on lõppenud. Hmm, suurepärane niisiis, kompromiss kümme võeti vastu, liigume nüüd edasi sada kaheksakümmend üheksa, sada üheksakümmend, sada üheksakümmend üks, sada üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus on tagasi võetud mis tähendab seda, et me hääletame ainult esimest osa. kas äh, ma olen asjadest õigesti aru saanud? ehk siis äh, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. esimene osa hääletame muudatusettepaneku sada üheksakümmend kuus esimest osa. ilma suulise muudatusettepanekuta, mis võeti tagasi. me ju teame, mida me siin äh, teeme, suur tänu äh, abi eest, aga me tegelikult oleme vägagi kursis sellega, mida me siin teeme. suur aitäh, nüüd on hääletamine lõppenud äh, ja see on vastu võetud nii, liigume nüüd edasi. teine osa. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend kaheksa, sada üheksakümmend üheksa, kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi, kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi nüüd muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend seitse, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusega kakssada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend üks hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. kuuskümmend kaheksa kolleegi on meil nüüd saalis ja see on tagasi lükatud. kuus, kakssada kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kolm poolt. ei, siiski vabandust, ütleb härra esimees. nii, kakssada kuuskümmend kaks võetakse vastu ähm, siis järgmine langeb ära, nüüd äh, kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend poolt, kakssada kuuskümmend üheksa, ahah, tahetakse kontrollida seda, kontrollime siis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. Nonii Äh, tundub, et nüüd on tulemus selgem. kakssada seitsekümmend, äh, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks. Äh, vabandust, küsib härra esimees niisiis jah, esimees vabandab. liigume nüüd edasi kakssada seitsekümmend kolm järgmiseks. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kak-, kakssada seitsekümmend üheksa, kakssada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kakssada kaheksakümmend üks läheb kontrollimisele. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud see on ilmselgelt tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend viis, kakssada kaheksakümmend kuus tagasi võetud, kakssada kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üheksa, kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üks kakssada kaheksakümmend üheksa, kakssada üheksakümmend eh, tulemus oli ilmselge, aga hea küll, kontrollime siis, hääletamine on alanud. ja Ehm, ma pean ütlema, et äh, väga tore on see, et nüüd on kohale jõudnud juba lausa seitsekümmend kolleegi, hääletamine on lõppenud, äh, kaksteist poolthäält, viiskümmend kaheksa vastuhäält, kas tulemus oli teie jaoks piisavalt selge? kuhu me nüüd jäimegi? kakssada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kaks, kakssada üheksakümmend kolm, kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. see oli vastu võetud. nii. muudatusettepanek kolmsada kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi. kolmsada kakskümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime seda. kompromiss üheksateist. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. selge häälte enamus on siin. niisiis, kompromiss äh, võeti vastu nüüd äh, kolmsada kolmkümmend kaheksa. kolmsada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liigume nüüd edasi kolmsada viiskümmend kaheksa, kolmsada viiskümmend üheksa järgmiseks. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks kolmsada seitsekümmend viis. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kolmsada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas soovite kontrollida muudatusettepanekut kolmsada seitsekümmend kaheksa, hea küll, kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kolmkümmend üheksa poolthäält, kolmkümmend vastuhäält, see on vastu võetud. edasi. järgmine langeb nüüd ära. kolmsada seitsekümmend üheksa järgmiseks siis. Äh, ettepanek äh, Jeffrey Van Orden, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend kaks, kolmsada kaheksakümmend kolm, kolmsada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, milline nüüd see neist ära langeb? kas kompromiss üheksateist võeti vastu, jah? hea küll, vabandan selle pärast, ütleb härra esimees. ja nüüd liigume edasi. üks hetk kannatust, palun. siin on äh, asjad nüüd natukene segased. So okay, we are now at amendment four hundred and four and four nüüd nelisada neli, nelisada viis härra Castaldolt ja teistelt. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nelisada kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelisada seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelisada üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kümme poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, nelisada üksteist poolt, nelisada kümme. ahah, see muudatusettepanek võeti vastu. ja nüüd nelisada kolmteist, eks ole. Mesiretši ja Durandi poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada seitseteist poolt. see ja see hea küll langeb ära. edasi kompromiss kakskümmend. kes on poolt? vastu erapooletud. tundub, et see võeti vastu. kas me kontrollime igaks juhuks selle üle? see oli ilmselge, hea küll siis. edasi, kompromiss kakskümmend on võetud, vastu võetud ja nüüd liigume edasi kompromiss kakskümmend üks järgmiseks. kes on poolt? vastu? erapooletud. ka see on vastu võetud. nüüd edasi nelisada kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. nelisada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagatud, nelisada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi nelisada nelikümmend viis, tundub mulle vähemalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelisada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. see võeti vastu kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. liigume nüüd edasi. nelisada viiskümmend kaheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd liigume edasi põhjenduspunktide juurde, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks järgmiseks. osade kaupa hääletust on palutud siit, Rahvapartei on seda palunud, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. lihtsalt selleks, et teid kõiki ärkvel hoida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. Äh, nelikümmend kaheksa poolthäält, kakskümmend vastuhäält. liigume nüüd edasi. kakskümmend neli järgmiseks siin on ka kaasraportööri palunud suulist muudatusettepanekut ka, kas me seda nüüd ka hääletame? jah, hääletame küll, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud edasi kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kompromiss kolm järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab seda, et järgmiseks on vaja hääletada muudatusettepanek nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt. ei, seda siiski ei hääleta, see langeb ära. Äh, seda kompromissi võeti vastu nüüd seitsekümmend kaheksa järgmiseks härra Epideteidoselt. kes on poolt? vastu? erapooletud? Äh, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt. vastu? erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 sada, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd järgmiseks sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa võeti vastu, hea küll, siis sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja liigume nüüd edasi, sada kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, sada kakskümmend kolm, kontrollime. hääletamine on avatud. kaks kolleegi ei soovi vist osaleda hääletusprotsessis, hea küll, sulgeme siis hääletuse ja see on oh oi-oi, see on tõesti tagasi lükatud selge enamusega. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi, äh, nüüd viited, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, number kolm poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud. no kontrollime seda. number kuus hääletamine on alanud. tundub, et kõik tahavad praegu hääletada ja see on nüüd suure enamusega vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. niisiis kas me peame nüüd seda järgnevat osa ka hääletama, küsib härra esimees, kus me nüüd omadega oleme? niisiis, lõige kuus. Äh, arvamus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud ja kui ma nüüd asjadest olen õigesti aru saanud, oleme me jõudnud äh, lõpphääletuse juurde äh, ja tegemist on elektroonse hääletusega, ehk siis kogu dokument muudetud kujul läheb hääletusele, hääletamine on alanud. kõik seitsekümmend inimest, kes kohal on, on nüüd äh, hääletanud ja palju õnne autoritele, see raport on vastu võetud. Point of order. Excuse me, Miss Lösing. kodukorda puudutav küsimus, proua Lösing, palun. aitäh. kuue nimel oleme esitanud äh, vähemuse arvamuse ja saatnud selle ka juba sekretäriaadile. aitäh teile selle informatsiooni eest. kas keegi soovib veel midagi öelda? tundub, et ei soovi sellisel juhul palju tänu meie AFCO kolleegidele, et osalesite meie koosolekul ja hääletusel, aitäh!